tahame lõpetada, vaja on tõesti saada investeeringuid strateegilistele, tulusatele, vajalikele projektidele ilma mingi spekuleerimiseta. aitäh veel kord, president! Eh, ma kuritarvitan nüüd natukene oma positsiooni presidendina ja lubage mul omalt poolt juurde lisada üks isiklik märkus, ma olen väga uhke selle üle, kuidas te juhatasite neid arutelusid, kuidas te võtsite sõna, ma tean täpselt, mida te olete nii-öelda läbi elanud ähm, Hispaanias ja, ja, ja mis on toimunud meie riigis kõik, siis äh, avaldan tunnustust teile tehtud töö eest, hääletame homme aga nüüd läheme edasi järgmise päevakorra punkti juurde, milleks on Euroopa Liidu Donau piirkonna strateegia ja komisjoni avaldus selle kohta. meie juurde on jõudnud volinik Sefkovitš ja annaksingi kõigepealt sõna volinikule, et äh, ta saaks seda avaldust tutvustada. volinikul ei ole kahjuks mikrofoni. Now it works. I started aitäh! Donau strateegia on väga oluline Euroopa Liidu jaoks, kuna neliteist riiki, kaheksa liik-, liikmesriiki ja kaheksa mitte liikmesriiki on selle kallastel, üle nelja miljoni inimese elab tema kallastel ja Donau strateegia on välja töötatud kuna me oleme veendunud sellest, kuivõrd need Donau ääres olevad riigid on üksteisega seotud ja kui palju nad saaksid kasu sellest, kui nendevaheline koostöö ja tegevuste koordineerimine paraneks, me oleme näinud seda, kuidas konkurentsivõimet on võimalik tõsta olukorras, kus tegutsetakse üheskoos, eriti sellistes valdkondades nagu toetus VKE-dele, tööturg, haridus, julgeolek. me teame väga hästi seda, et Donau piirkonnal toona piirkonnas on äh, aset leidnud äh, kaks viimast äh, suurenem-, laienemisvooru ja, ja nüüd see laieneb Lääne-Balkanile. Euroopa Liidu Donau strateegiat tutvustas komisjon aprillis aastal kaks tuhat üksteist. aluseks võeti neli alustalu, tala. Donau piirkonna ühendamine, keskkonna kaitse, jõukuse ülesehitamine ja toona piirkonna tugevdamine. kui kaugele me oleme nüüd jõudnud äh, selle ühe aasta jooksul, kus meil strateegia on olemas olnud? komisjon hetkel töötab välja oma esimest raportit, mis saab valmis järgmise aasta alguses. siiski tahaksin teiega lühidalt äh, jagada esialgsete hinnangute tulemusi, nagu te teate, äh, olen olnud, äh, käinud selles piirkonnas äh, äh, selleks, et vaadata, mida on ära teinud, tehtud strateegia raames. oleme näinud, et stra-, strateegia on toonud kaasa uue dünaamika, koostöö erinevatel tasanditel, olgu siis poliitilisel tasandil, ettevõtjate vahelisel tasandil, teadlaste vaheliste, vahelise koostöö raames. otsitakse ühiselt et lahendusi ühistele väljakutsetele ja strateegiast on saanud äh, koostööplatvorm pikaajalistele projektidele. aga kuidas minna edasi, kuidas ähm, üheskoos koordineerida mm, riikide poliitikat, üheks heaks näiteks selle kohta on transpordiministrite koostöö, kes võtsid vastu äh, avalduse Donau äh, veeteede majandamise kohta, see on konkreetne näide selle kohta, kuidas toona olukorda parandada. Euroopa Liit pakub uusi võimalusi toona laevastikule, rohestamisele, me püüame eh, pöörata tähelepanu ka teadus- ja arendustegevusele, ühine teadusuuringute keskus eh, loob eh, praegu andmekogusid, millega oleks võimalik parandada otsuste langetamise protsessi millega on para-, võimalik parandada ka keskkonnaalase info haldust. liikmesriikide vaheline koostöö on siin võtmetähtsusega, tuleb mõelda selle peale, kuidas oleks üheskoos võimalik edendada Euroopa Liidus Donau turismi brändi. volinik Haan avas eile uue silla Rumeenia, Bulgaaria vahel Vidinbridžis ja oluline märkida seda, et tegemist on äh, piirialal äh, nii-öelda alles teise ühendusega üle kuuesaja kilomeetrisel piirkon-, äh, piiril. tulevikus kindlasti näeme konkreetsemaid piiriüleseid pro-, projekte, riikideüleseid projekte, praegu vaadatakse läbi umbes viitekümmet projekti Donau piirkonnas, mis siis ootavad toetust oma tegevusele ja rahastamisvahendeid, et need projektid ellu rakendada. rahastamise küsimus on loomulikult äh, siin võtmeks äh, saavutamaks edu. strateegia hõlmab erinevaid komisjoni poliitikaid ja seetõttu me püüame võtta kasutusele makropiirkonna mõiste meie tulevasse strateegilise raamistikku, selleks et ellu rakendada partnerluslepingut, vaatamaks, kuidas oleks võimalik ka rahastust saada nendele olulistele toona projektidele. tahaksin teile meelde tuletada ka seda, et nõukogu Euroopa Parlamendi poolt tuli selge palve hinnata makromajandusliku strateegia mõju kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaigas, see on väga oluline ajahetk, mil on võimalik tõesti hinnata, kui edukas see kontseptsioon on olnud, siinkohal ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti väga äh, mõjusa töö eest ja, ja tehnilise panuse eest, äh, mis on tehtud selle strateegia raames, äh, mille eest tänavad nii projektis osalejad kui täname meie komisjon. palju tänu, volinik Sefkovitš, komisjoni asepresident. ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide nimel esinejad, Jossif Matula saab sõna Rahvapartei nimel, palun, sõna on teil aitäh, president, härra volinik äh,. arengud on näidanud, et äh, ühi-, ühine turg on palju vastupidavam ja suudab palju paremini kohaneda kui isoleeritud turg. niisiis üks Euroopa tugevam, tugevam Euroopa on ka ühtsem Euroopa seega meil on vaja rohkem Euroopat. möödunud nädalal ütles president Barroso, et meil on toimunud edusammud, ühtekuuluvussõbrad ning need, kes toetavad paremat vahendite kasutamist, toetavad kõik ka seda mõtet, et Donau regiooni strateegia on väga oluline. see on platvorm eh, eh, Donau-äärsete piirkondade jaoks Need meetmed, mis on äh, rak-, võetud, on tõesti enneolematud ja niimoodi on võimalik paremini ellu viia integreeritud Euroopa poliitikat, äh, integreerides siis neid jõeäärseid äh, piirkondi läbi mitmetasandilise valitsemise Donau jõgi võimaldab laevade, laevaga kaupu transportida ning olla niimoodi avatud ka idapoolsemate riikide ja kolmandate riikide suhtes Äh, Donau strateegia äh, äh, samuti toetab jätkusuutlikkuse eesmärke, sest vähendatakse maismaatranspordi rolli. samuti on sellel strateegial olulisi aspe-, sotsiaalkultuurilisi aspekte, aga kahjuks on sellel strateegial ka veel väga palju takistusi. eile volinik Haan Äh, olge, äh, olles siis äh, sillal, mida Doonajoost üle ehitatakse praegu, ütles, et, et on vaja veelgi sildu. selleks, et see strateegia on oluline, tuleb kõrvaldada kõik need strateegiad. ning lõpetuseks on mul ka üks küsimus komisjoni seisukoht toona strateegia küsimuses on selge, ei täiendavatele vahenditele, ei igasugustele muudele haldusstruktuuridele. aga kas te arvate, et komisjoni seisukohas on ka mingeid punkte, mida võiks ümber hinnata, kui selgub, et uuringute tulemused ei ole sellised, nagu ootasite, kas komisjon leiab, et võib ka võib-olla kaudselt sekkuda, kus on näiteks tekkinud kitsaskohad piiriülestes ühendustes. aitäh, härra Matula. ja nüüd üheks minutiks annan sõna härra Tabaidile. aitäh, president. minu arvates on tervitatav et komisjoni asepresident härra Sefkovitš täna siin kojas avaldusega esined, esines ja kõneles Donau strateegiast. Äh, Ungari, kui ta oli Euroopa Liidu ees, eesistuja, tegeles väga palju Donau strateegiaga ja meie saavutusi tervitasid kõik riigid. koostöö on just nimelt see, mida meil selle strateegia raames vaja on minu arvates on väga oluline, et meil on, et meil lõpuks ometigi on olemas see Donau strateegia, mis võimaldab tihedamat koostööd Donausete riikide vahel transpordi, laevanduse ja turismi vallas sellele lisaks aga peame hoolitsema selle eest, et Donau jõel on tõesti võimalik ka laevadel sõita ning riigid saavad selleks väga palju ära teha, sealhulgas ka Ungari. sama kehtib aga Slovakkia, Rumeenia ja kõigi teiste liikmesriikide kohta, mis asuvad Donau kallastel. me peame hoolitsema ka selle eest, et me kasutame Donau jõge jõevett korralikult. meil on olemas väga suur potentsiaal, mida siiani pole piisavalt kasutatud ning väga hea, et meil on praegu ühise põllumajanduspoliitika reform, teine sammas, maaelu areng, selle raames eraldatakse uusi vahendeid, minu arvates on see tõesti väga positiivne samm, samm kõigile toonaväärsetele riikidele suur aitäh, härra Tabadi, ma unustasin öelda, et ta võttis sõna eh, sotsiaaldemokraatide nimel ja nüüd kaheks minutiks äh, annan sõna äh, meie kolleegile Mihhail Toilerile ALDE nimel. tänan, äh, president, volinik. parlament on alati aktiivselt toetanud Donau strateegiat, meil on Donau võrgustik, kus on kuusteist parlamendiliiget esindatud ja mul on väga hea meel, et Donau teema on täna päevakorras me oleme teinud äh, edusamme, me avasime silla Vidini ja Kalafati vahel näiteks, aga need äh, edusammud äh, tulevad teotempos. Bulgaaria linnapead on öelnud, et seitsmelt Sofia ministeeriumilt tuleb küsida, et midagi Donau ääres ehitama hakata seetõttu kutsume me Euroopa Komisjoni üles selleks, et äh, meetmed oleksid konkreetsemad. praeguses rahastamisperioodis äh, tuleks äh, Donaule eraldada vajaminevad vahendid ja järgneval rahastamisperioodil on meil vaja Donau jaoks eraldi eelarverida tuleb tõsta haldussuutlikkust seal piirkonnas, tuleb toetada VKE-de vahelist koostööd, meil peaksid olema tehnoloogia ülekandekeskused ja kindlasti on vaja ka rohkem kontakte kodanikega meil tuleb äh, sellist teabevahetust toetada, muidu see ei toimi, ma olen kirjutanud äh, kantsler Merkelile ja volinik Levandovskile, et meil oleks vaja Donau noorsootöö asutamist äh, ja tuleks sellist äh, algatust ka toetada, noored saaksid hea meelega kokku, aga neil ei ole raha, et osta vajalikke transpordipileteid. lugupeetud daamid ja härrad, parlamendid peaksid ka võtma olulisema rolli kanda ja Euroopa Parlamendina peame me näitama juhtrolli teistele parlamentidele ja peaksime toona strateegiale veelgi rohkem tähelepanu pöörama kui seni. suur tänu, härra Toirer ja nüüd äh, kaheks minutiks äh, proua Lohpiiler. president, äh, volinik, austatud kolleegid, on väga hea, et komisjon esines täna avaldusega Euroopa Liidu toonaustrateegia rakendamise kohta. meil parlamendisaadikutel ei ole alati lihtne pääseda ligi ajakohasele infole ja veelgi kehvemas olukorras on kodanikuühiskond. Donau jõe ääres on aga oluline saavutada kodanikuühiskonna sekkumine, kes omakorda aitaks kaasa Donau strateegia rakendamisele ja edasiarendamisele, aga kodanikud ei saa sekkuda, kui neil ei ole piisavalt ajakohast infot. nii et komisjon koostöös partnerriikidega peaks äh, võtma vajalikke samme, et äh, reeglipäraselt äh, edastataks meile ja kodanikele vajalikku infot. ma palun ka vastust kirjalikule küsimusele, mille ma saatsin juulis kaks tuhat üksteist äh, koos teiste Roheliste fraktsiooni äh, kolleegidega, see puudutab laevatatavust, eriti just, mis puudutab Straubingi ja Filsofeni vahelist lõiku Baierimaal seal on tegemist äh, väärtusliku looduskaitsealaga, seal elab äh, palju ohustatud äh, loomaliike. väärtuslikud lammimetsad satuksid seal täiesti ohtu ja ka majanduslikult on seal see lõigu väljaehitamine põhjendamata volinik Haan vastas äh, mu küsimusele, aga mitte kõigile küsimuste osadele, eriti just, äh, mis puudutab seda küsimust, et milliseid meetmeid kavatseb Euroopa Komisjon võtta võtta, et saavutada läbipaistvus rakendatavates asutustes ja et äh, lubada juurdepääsu eksperdirühmadele. kodanikud võitlevad äh, vabalt voolava toona eest ja seetõttu on väga oluline teada, millised äh, huvigrupid võiksid mõjutada sõltumatuid eksperte. suur tänu! tänan, proua Lohpiirer. edasi saab sõna üheks minutiks äh, härra Angurakis, palun. tänan, president tegevused äh, Donau mikropiirkonnas ei ole seotud äh, elamuehitusega, tööhõivega, infrastruktuuriprojektidega või veeressursside kasutamisega. me ei räägi siin tööstus- või maaelu arengust, vaid me süvendame siin kapitalistlikke turge ainult äh, ja süvendame struktuure, mis on kaasa toonud pankrotte ja suurt tööpuudust. selle poole püüdleb ka strateegia kaks tuhat kakskümmend, teenitakse suurte energiakorporatsioonide huvisid äh, Connecting Europe äh, algatuse kaudu. niimoodi äh, saavad kasu ainult ettevõtted üleilmastunud äh, turul, õõnestatakse veelgi rohkem kodanike ja töötajate õigusi. tulemuseks on äh, ebavõrdne majanduskasv, töötajad peavad ohverdama, et edendada seda majanduskasvu, millest saavad kasu ainult väga vähesed. suur tänu ja nüüd lõpetuseks äh, annan sõna härra Stadlerile ja tal on üks minut president volinik, kõigepealt tahaksin ma viidata sellele, et Euroopa Liidu äh, Donau piirkonna strateegia põhineb äh, Austria-Ungari algatusel ja meil on siin ka ajaloolised äh, huvid. juhin tähelepanu mõningatele punktidele, problemaatilistele punktidele, taristus on väga palju meil veel äh, ära teha nii äh, jõe, laeva kui ka maanteetranspordis. kui ma nüüd vaatan, mida pakutakse välja, siis ma näen ainult strateegiat Euroopa kaks tuhat kakskümmend. aga me peaksime rohkem rakendama siinkohal programmi Connecting Europe ja Euroopa Komisjonil äh, palun ka üle kontrollida see, kuidas oleks äh, võimalik paremini rakendada programmi Connecting Europe äh, maantee ja lennundusvaldkonna, sellepärast et vahendid on selles programmis olemas. selle programmi rakendamine siinkohal oleks äh, mõttekas ja meil oleks võimalik väga palju niimoodi saavutada kogu sellele piirkonnale ja Euroopa Liidule sellega olega lõp-, oleme lõpetanud fraktsiooni nimel kõnelejate vooru ning nüüd läheme üle siis nende saadikute juurde, kes võtavad sõna iseenda nimel ja kõigepealt annan sõna kaheks minutiks Maria Gabrielile. keda me varem tundsime kui Maria Nedeltševat ja tahaksime teda tänada, õnnitleda uue nime puhul ning äh, ma saan aru, et te olete ka õnnistatud olukorras ja me oleme väga õnnelikud selle üle. aitäh. härra volinik. Äh, eile Vidin Kalafati sild lõpetati ning äh, kõik ametnikud, kes kohal olid, kõnelesid Donau strateegiast loodetavasti aitab see inimeste elu Euroopas paremaks muuta. me peame hindama seda, mis on siiamaani tehtud, me peame vaatama ka, millised on väljakutsed ning mõtlema tulevikule kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada, et miljonid eurooplased ootavad väga palju sellelt strateegialt, nad ootavad tulevusi. Bulgaarias iga kuu, kui me kohtume regionaalarengu ministeeriumi esindajatega, siis me kõneleme just nimelt sellest, kuidas strateegia eesmärke saavutada ja me näeme, mida inimesed ootavad, nad ootavad teid, sadamaid, puhast vett, turismi, äh, noortekeskusi, VKE-sid. meil on vaja poliitilist tahet äh, selleks, et täita selle strateegia eesmärke Euroopa Parlament toetab volinik samuti on meil vaja selgeid äh, kohustusi, selgeid eesmärke ning lihtsat menetlust. on kaks väga olulist asja. kõigepealt tahaksin juhtida teie tähelepanu noorte osalusele selles strateegias. Nemad on need, kes on kõige loovamad, kõige uuenduslikumad nemad saavad aidata sellel strateegial eesmärkideni jõuda. teiseks, meil on vaja strateegilisi investeeringuid. me oleme hääletanud juba mitmeaastase finantsraamistiku üle mida me saame äh, siit loota? Äh, volinik, ainult kui meil on piisavad vahendid, koordineeritud tegevus äh, ning koordineeritud investeeringud, ainult siis saame sellest strateegiast Äh, millega siiani käivad kaasas ei, teha strateegia, millega käivad kaasas je-, jaad. jah, uue, uutele investeeringutele, jah, äh, paremale elule nende jaoks, kes elavad seal. aitäh ja nüüd üheks minutiks annan sõna proua Tantšilale. koostöö Donau äh, jõe piirkonnas on konsolideerumas ning see, et väga paljud Euroopa Liidu riigid on selle jõega seotud, on koostööd süvendanud. Äh, äh, ma loodan, et see raamistik, mis meil on olemas Donau strateegia üle, on piisav, see võimaldab kohal, kogemuste vahetust kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel, võimaldab kogemuste vahetust kogu Donau piirkonnas selleks, et selle strateegia eesmärke oleks võimalik saavutada meil on vaja pidevaid äh, hinnanguid, me peame hindama näiteks saastuse olukorda, äh, selleks, et me tõesti äh, saaksime korrektselt reageerida, piiriüleselt reageerida näiteks looduskatastroofidele ja reostuse küsimustele. sellepärast, et ainult ühiselt saavad selle regiooni riigid saavutada oma eesmärgid ja loomulikult on vaja ka piisavat rahastamist, aitäh! pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna proua Jeegle. president, äh, volinik, Toono piirkonna strateegia on tähtis äh, projekt. Euroopa Liit reageeris äh, kodanike algatusele ja selline positiivne algatus tõigi endaga kaasa aktiivse makropiirkonna tekkimise me kasutasime edukalt alt üles lähenemist antud juhul. Euroopa Parlament oli juhtivaks jõuks. strateegia väljatöötamisel nüüd rakendamisfaasis on väga oluline, et me toetame kodanike suurt valmidust ja tahet. toona strateegia ei tohi maanduda kuskil sahtlis, vaid äh, seda tuleb rakendada konkreetsete projektide abil, see tuleb täita eluga ja seetõttu teie avaldus, äh, härra volinik, täna on väga oluline. strateegia eesmärgiks on äh, luua heaolu ja majanduskasvu äh, Donau jõe piirkonnas. me parandame taristut ja vahetame piirkonnas kogemusi, niimoodi saab Donau piirkond jätkusuutliku tuleviku. eriti oluline on koostöö majandus- ja haridusvaldkonnas koostöö majanduslik-tehniliste projektide valdkonnas hariduses ja sotsiaalsektoris on selline, millest saavad kasu kõik Donau jõe ääres äh, elavad kodanikud. meil on äh, toetused haridusmeetmes, äh, meil on toetused ülikoolidiplomite tunnustamisele ja minu äh, koduliikmes äh, ma liidumaa Baden-Württemberg on siin olnud äh, tegevuse esirinnas. härra volinik, käesolevaga me kujundame edukalt ühe osa Euroopa Liidu tulevikku, suur tänu! tänan ja järgmisena härra Ertug, üks minut austatud president, volinik, kolleegid, meil on vaja Euroopa lahendusi ja Euroopa hädaabiplaane, eriti just Euroopa jõgede valdkonnas, sellepärast et jõed ühendavad riike. negatiivseks näiteks on äh, mürgise muda katastroof, kui Ungaris alumiiniumitehasest pääsesid mürgised ained välja, aga väga olulised on jõed siiski transporditeedena ja siselaevandus on äh, minu arvates väga oluliseks energia, vabandust, transpordi kandjaks, äh, kuna see on äh, tõhus ja keskkonnasõbralik. meil tuleb loomulikult äh, panna oma tegevuse keskpunkti keskkonnakaitse. siin äh, öeldi, et Stabe ja Frisofeni vahel on äh, üks viimaseid vabalt voolavaid Donau lõike ja Baierimaa siseminister on sellest aru saanud, ta pidi veenma ka Saksamaa föderaaltasandi poliitikuid, et äh, on mõttetu investeerida rohkem veel uuringutesse ja need äh, kuusteist koma viis miljonit, mis investeeriti uuringutesse, on olnud äh, maha lisatud raha ja nagu härra Toirer ütles, siis raha oleks tulnud äh, investeerida hoopis noorte tegevusse Donau ääres. suur tänu, härra Ertug, äh, käesolevaga on kõnelejate nimekiri ammendatud, proua Lohpiiler, kas te soovite sõna? härra Ertug, teil on äh, sinise kaardi küsimus, palun, proua Lohpiiler. tänan, härra Ertug, te ütlesite, et meil on vaja luua siselaevanduses paremaid ühendusteid, samas te räägite keskkonnakaitsest, kuidas te lahendate selle küsimuse teatud Toono lõigu väljaehitamisel? suur tänu, proua Lohpiiler, selle küsimuse eest. tõesti, Toono piirkonna strateegias on teatav vastuolu sees ühelt poolt me soovime keskkonda kaitsta, teisalt äh, soovime toetada neid eesmärke või nende eesmärke, kes tahavad Donaud äh, hävitada. minu mõte oli selles, et ähm, me ei saa liikuvust edendada iga hinna eest. Need äh, laevad mis sõidavad toonal, tuleb kohandada jõega, mitte vastupidi, jõgi laevadega. siis meil on võimalik äh, saavutada häid eesmärke, aga ökoloogiseerimine on sama oluline kui ökonomiseerimine. Äh, suur tänu, härra Ertug! ja selle vastusega sinise kaardi küsimusele lõpetame me käesolevaga selle osa arutelust. nüüd tuleb äh, vaba mikrofon ja asepresident Vidal Quadras võtab äh, üle istungi juhtimise. Vidal Quadras on arvatavasti äh, paindlikum vaba mikrofoni raames teile kõne aega andes, paljud äh, teist soovisid äh, sõna saada ja kindlasti te saate kõik aru, et Donau on tõesti väga pikk ja voolab läbi paljude riikide ja sellepärast võtavad ka nii paljud äh, sõna. suur tänu teile kõigile! Bueno, todavía no hemos empezado, ¿no? Sí, no hemos empezado. Bien, vamos a pasar entonces al turno de Cachiay. Hästi, Läheme siis nüüd vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt härra Mešaros. aitäh. volinik, viimastel aastatel on Donau piirkonnas toimunud väga suured muutused ning selle piirkonna ees seisavad suured väljakutsed. meil on paremad ühendused selle regiooni riikide vahel, samuti Musta mere riik, regioonis ma arvan, et Donau regioon on üks ees, regioon, kus me võime saavutada sellised olulised eesmärgid nagu majanduse kasv äh, ning paremad äh, keskkonnaprobleemide lahendamised. aga meil on väga palju veel vaja ka ära teha, meil on vaja ühendusi Donaul parandada ja meil on vaja hoolitseda selle eest, et meil oleksid ka võimalikud äh, vajalikud vahendid me peame samuti hoolitsema selle eest, et energiat oleks võimalik saada turvaliselt ja odavalt, et peame vältima ohte ning selleks on meil vaja tugevat koostööd. toona hõlmab väga suure osa Euroopa Liidust ning seetõttu võib see jõgi mängida väga olulist piirkonda kogu Euroopa Liidu äh, ajaloos, meil on olemas äh, teadusuuringute potentsiaal, ettevõtluspotentsiaal, tööstuspotentsiaal, nii et, et see regioon on tõesti kogu Euroopa jaoks väga oluline. aitäh, härra Metsaros! ja nüüd härra Šogor üheks minutiks, palun. aitäh, aitäh, president. Donau ulastub äh, mu-, Schwarzwaldist Musta mereni, see ühendab väga paljusid äh, Euroopa riike ning on võimaldanud paljudel riikidel Euroopa Liidu majandustasemele järele jõuda või jõuavad nad sinna üsna peatselt tulevikus. Donau jõgi on sümboolne jõgi, see ühendab mandri ida ja lääne poolt mis puudutab nüüd Euroopa Liidu Donau strateegiat, siis seda tuleb vaadelda kui osa ühtekuuluvuspoliitikast Äh, see on väga oluline strateegia paljude selle regiooni riikide jaoks, sellel strateegial on vaja sisu ja konkreetseid projekte, projekte, mis tulevad kasuks selle piirkonna riikidele, Kesk-Euroopale, mis võimaldavad Kesk-Euroopal majanduskriisist paremini välja tulla. nii et, et me peame võib-olla mõned oma prioriteedid uuesti läbi vaatama, hoolitsemaks selle eest, et meil tõesti oleks võimalik saavutada neid tulemusi, mis para-, tõstavad kodanik, kodanike elatustaset selles Euroopa piirkonnas ning soovin edu kõigile nendele liikmesriikidele, keda need projektid puudutavad. ma arvan, et koos te leiate võimaluse, kuidas parimate tulemuste nimel koostööd tege-, teha. aitäh, härra Šogor. ja nüüd proua Tikau. suur aitäh viieteistkümnenda veebruari resolutsioon kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli selline, kus parlament nõudis, et komisjon informeeriks meid edusammudest, mida on tehtud Donau äh, strateegia ajakohastamisel ja samuti ta-, tahtsime ülevaadet Euroopa Liidu äh, rahastamisprojektidest sellele piirkonnale tahaksin äh, komisjonilt küsida, et äh, millal te avaldate oma esimese aruande, te ütlesite, et see avaldatakse järgmisel aastal ja hakatakse ajakohastama seda iga kahe aasta tagant. samuti eh, tahaks teada Ähm, ähm, äh, mis selle, meil on vaja korraldada selliseid perioodilisi kohtumisi, kus arutame Donau strateegiat. me oleme alati kõnelenud prioriteetsetest tegevustest, oleme kõnelenud koordineerimisest liikmesriikidega aga äh, kõikidel liikmesriikidel ei ole selliseid prioriteetseid projekte äh, ning need projektid tegelikult on ka erinevates arengufaasides või rakendusfaasides. tahaksime, et liikmesriigid lülitaksid äh, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani nende projektide hulka ka strateegilised projektid, mis on olulised, pidades silma strateegiat kaks tuhat kakskümmend ning järgmiseks eelarveperioodiks soovime ka eraldi eelarverida Donau strateegiale. aitäh ja nüüd härra Piiper. tänan Donau piirkonda peaksime me mõistma ja arendama majandusteljena. investeeringud on mõttekad ja jätkusuutlikud eh, siis, kui arendatakse välja terviklik eh, kontseptsioon. meil on siin transpordivaldkond, energiavaldkond, eh, turismivaldkond, projektid katavad ka mitmeid valdkondi ja erinevad projektid äh, tuleb koostada siis või kooskõlastada kõikide nende erinevate sektoritega. meil peaksid olema ka vastavateks sektoriteks nä-, ette nähtud riigiti koordinaatorid, äh, rakendusprogrammid, nii et äh, tegutseda eesmärgistatult, nii nagu põhivõrgukoridoride puhul ja ma tahaksin voliniku käest küsida, et äh, kui kaugele on äh, jõudnud Donau koridori elluviimine, mis on üks kümnest äh, põhitranspordikoridorist ja kuidas oleks võimalik seda ühendada Donau piirkonna strateegiaga? härra Cortes, palun. aitäh, president. volinik, ma tahaksin kõigepealt arengukomisjoni ja Euroopa Komisjoni tänada selle eest, et te sellise strateegiaga üldse välja tulite. ma arvan, et need teemad, mida siin on tõstatatud, on prioriteetsed mitte üksnes äh, nende kodanike jaoks, kes elavad Donau piirkonnas, vaid kõigi Euroopa kodanike jaoks. ning ma tahaksin teid kutsuda üles selliste algatustega jätkama, näiteks ka Atlandi ookeani piirkonnale, näiteks Kantaabriale, minu, minu piirkonnal oleks ka vaja selliseid meetmeid meet meil on vaja meetmeid selleks, et edendada noorte tööhõivet näiteks. Need on võimalused tulevikku arendada, mida me peaksime ka ära kasutama. aitäh, härra Cortes. ning nüüd saab üheks minutiks sõna, kes see ongi nüüd? härra Luan. aitäh, president, härra volinik, kallid kolleegid. toona strateegia võib kaasa tuua äh, väga palju äh, hüvesid sellele regioonile, aga kahjuks on praegu äh, meil üsna palju probleeme. selleks, et saada kasu kõigist nendest võimalustest, mida see strateegia par-, pakub, saavutada sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus Donau regioonis, on eelkõige vaja piisavat rahastamist. arvestades seda, et ühenduse rahalised vahendid on praegu piiratud ning Euroopa äh, abirahade kasut-, äh, kasutamine on suhteliselt väike, siis peaks Euroopa Komisjon tegema täiendavaid jõupingutusi äh, selleks, et selle abirahade absorptsioonivõime paraneks. ja samuti tuleks rohkem kaasata erakapitali sest ainult niimoodi saaks äh, Donau äh, regioonist oluline majandusmootor ning see suud-, regioon suudaks anda panuse äh, stabiilsusesse, arengusse ja jõukusesse kogu Euroopa Liidus, aitäh! ja nüüd üheks minutiks härra Paska. aitäh! volinik Donau piirkond pakub suuri võimalusi koostööks toonaöösete riikide vahel. tegemist on väga olulise veeteega, mis võimaldab transportida kaupu Saksamaalt Mustale merele. ma arvan, et veetransport on äärmiselt oluline keskkonna seisukohast kui me suudame Donau jõe olukorda parandada, kui me suudame asju korraldada niimoodi, et suuremad äh, alused äh, suudaksid mööda Donaut sõita, siis on see kindlasti midagi sellist, mida peame toetama. ma arvan, et me peame pöörama tähelepanu keskkonnale ning mõjuhinnangutesse, äh, mõjuhinnangutest tuleb teha Donau strateegia osa, aitäh, aitäh, härra Paska ja nüüd härra Panki üheks minutiks. aitäh äh, president, lugupeetud saadikud, Ungarist pärit parlamendisaadikuna on mul väga hea meel, et see teema on Euroopa Parlamendi päevakorras ning eelnevad sõnavõtjad juba kõnelesid, et toetavad seda strateegiat, ka mina toetan seda. minu arvates on väga oluline, et me saavutame see viimaks ka käegakatsutavaid tulemusi kui meil on paremad ühendused, siis eh, me tõesti saaksime parandada konkurentsivõimet, eh, luua rohkem töökohti, saaksime luua selles piirkonnas jätkusuutlikke töökohti. Donau on looduslik ühendustee ning eh, see võiks tõesti aidata meil arendada kogu seda piirkonda lisaks sellele saame kaasata sellesse koostöösse ka Euroopa Liidust välja jäävad riigid, niimoodi saame üksteisele läheneda, ühiselt mõelda, ühiselt tegutseda ning see on oluline, pidades silmas tulevikku niisiis, vaadates tulevasele koostööle Euroopa Liidu liikmesriikide ja mitteliikmesriikide, liikmesriikide vahel ning ungarlasena on mul väga hea meel selle üle, et Ungari valitsus on teinud kõik, mis tema võimuses seda programmi toetamaks. mõned nädalad tagasi saadeti siis äh, nimekiri liikmesriikidele koostöömeetmetest, mida ühiselt ellu rakendada. aitäh, härra Panki! ja nüüd proua Kalbelts ei, vabandust, Kalba. president, äh, volinik, täna me nüüd äh, tähistame positiivset äh, Donau piirkonna strateegiat, aasta aega tagasi see jõustus, meil on seal üle saja viiekümne miljoni elaniku, rakendatud on kümneid projekte, kõik see mõjutab positiivselt äh, Donauga piirnevaid liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi, aga kodanikele ei ole see strateegia veel kohale jõudnud. Austrias, Alam-Austria liidumaal oli meil konverents, mille motoks oli inimese keskpunkti asetamine selles strateegias ja tõesti strateegia kandvaks jõuks peab olema kodanikuühiskond. me peame aitama kaasa selle piirkonna kokkukasvamisele, erinevuste ületamisele. ja kindlasti on oluline kasvatada Doonau äh, kui äh, transpordikanali kasutamist äh, ja seda mitte keskkonna arvelt. suur tänu, proua Kadenbach ja lõpetuseks proua Pašescu. Äh, suur aitäh, president. Äh, Donau strateegia on olnud minu jaoks alati oluline teema. Äh, sellest ajast, kui ma siia parlamenti kandideerisin. see strateegia annab oma panuse selleks, et leida kooskõlastatud lahendused keskkonna, transpordi ja piirkonna majanduse arengu Äh, probleemidele. niimoodi võime arendada infrastruktuuri, mis on väga oluline kogu regiooni jaoks ja üheks väga oluliseks etapiks on Kalafat-Vidini sild, sild ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peaks see lõplikult valmida Äh, Sandulgogi äh, sadam äh, alustas tööd kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning see on soodustanud turismi arengut Donau deltas, nii et, et see kõik näitab, kuidas Donau strateegia on edendanud koostöö selles piirkonnas. aga on ka öö, nõrku kohti, näiteks rahastamine Euroopa eelarve peaks hoolitsema selle eest, et oleks eraldi rahastamine sellele strateegiale ja selle raames elluviidavatele projektidele. aitäh, proua Pasescu. ma arvan, et ma olen nüüd kõigile sõna andnud, kaasa arvatud ka oma Hispaania kolleegile ja enamasti võtsid sõna need, kes, kelle riigid olid Habsburgide valitsemise all. niisiis Euroopal on tõesti pikk ajalugu ja volinik, nüüd saate sõna siis teie. palju tänu, austatud president. nüüd ma sain kõrvaklapid enda küljest lahti lõpuks. jah, palju tänu arutelu eest ja püüan siis vastata kolmele põhiküsimusele, majandamine, finantseerimine, keskkond, transport, läbipaistvus, demokraatlik kontroll, noorte kaasamine ning väga oluline projektide ellurakendamine. kõigepealt sooviksin teid kõiki tänada sõnavõttude eest, sest on väga harv juhtum, kus nii laialdaselt toetatakse meie ühist tööd. ma usun, et te kõik ehk leiate, et Euroopa Liidul on vaja toonastrateegiat ning toonastrateegial on, mida pakkuda ja me alles hakkame mõistma kogu seda potentsiaali, mida on võimalik saavutada makropiirkondliku lähenemise abil. nii nagu seda ütles president meie ühisele ajaloole, minevikule, aga ka tulevikule. ja kui lubate, siis äh, tulen nüüd nende küsimuste juurde, mille tõstatasid härra Matula, äh, Tabaidi, mm, mis puudutas siis äh, rahastamist, majandamist, keskkonda. oluline on saavutada kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal ning tulevastel läbirääkimistel kokkulepe parlamendiga mitmeaastase finantsraamistiku üle, aga see on alles algus. kui soovitakse edu saavutada, siis on ääretult oluline teha tihedat koostööd liikmesriikidega, piirkondadega ja me peame tegema koostööd planeerimise faasis, mõtlemaks, millised on need prioriteetsed projektid, mis tuleb ellu rakendada toona strateegia raamistikus, katuse all ja hea oleks, kui rahad oleksid sihtotstarbeliselt juba nendele projektidele kohe eraldatud, et oleks kindlaks määratud, et need on prioriteetsed projektid Donau piirkonnas ja neid projekte me sooviksime ellu rakendada ühtekuuluvusfondide, tõukefondide kaudu järgmisel programmeerimisperioodil mida me komisjonis soovime teha, on kasutada ära seda, et see lähenemine on juba arvesse võetud määruse eelnõus, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ning püüame teha kõik selleks, et võtta seda arvesse ühises äh, raamistikus äh, koostöös partneritega äh, tegevuskavade raames härra Matula näiteks küsis, kui palju oleks võimalik veel rohkem kaasata komisjoni projektide planeerimisse. meie näeme, et et me võiksime osaleda partnerluse lepingute äh, kokkuseadmisel meie ühise majandamisraamistiku all. huvitav oli kuulda ka seda, et mitmetes liikmesriikides on abi ärakasutamise suutlikkus mitte kõige parem ja ma usun, et me suudaksime palju enamat, kui me tõesti kasutaksime abirahad ära saavutamaks sünergiat ja oleks võimalik anda tehnilist abi siis liikmesriikidele, kellel on probleeme Euroopa Liidu tõukefondide vahendite ärakasutamisega. eks see on üks küsimus, millele me peame kindlasti keskenduma. ja see puudutab ka neid uusi finants, eh, seda uut finantsmäärust, eh, mille menetluse parandamise raames kindlasti on võimalik tulevikus paremaid tulemusi saavutada. aga mis puudutab nüüd keskkonda ja transporti, siis eh, alati on põhiküsimus see, kuidas leida tasakaal keskkonnaaspektide ja transpordivajaduste, navigeerimisvajaduste vahel sellisel jõel nagu Donau ja siin on oluline kasutada sõltumatute ekspertide abi, komisjon on kasutanud sõltumatute ekspertide abi, aga vajalik on ka konsulteerida kohalike elanikega, et teada saada, mida neiad, nemad leiavad, kuidas leida tasakaal keskkonnanõuete ja nende majanduslike vajaduste vahel. ja see puudutabki demokraatlikku kontrolli ning kodanike kaasamist arutelusse, mis on oluline mitte ainult antud küsimuses, vaid see on oluline ka selles mõttes, et mida kodanikud arvavad eh, toona strateegia ellurakendamisest eraldi konkreetsetes piirkondades. Öeldi, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata noortele, ma nõustun teie, teiega, tuleb mõelda sellele, kuidas noored saaksid kasu nendest programmidest selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu. ja eh, punktis seitse just tegeletaksegi nende samade küsimustega, kuidas on võimalik panna koostööd tegema ülikoolid, kuidas on võimalik ühiseid magistri- ja bakalaureuseprogramme välja pakkuda, kuidas rakendada ellu noorte liikuvusprogramme Donau piirkonnas, need kõik on suurepärased võimalused, mida meil on pakkuda noortele, nad õpiksid äh, üksteist tundma ja et nad leiaksid endale ka mm, uusi õppimis- ja töötamisvõimalusi nüüd tulles küsimuse juurde, mille, mis esitati Donau veeteede ja, ja prioriteetsete koridoride kohta, siinkohal tahaksin meelde tuletada, et Donau on eh, üks TEN võrgustiku osa, seega ta on prioriteetne projekt ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. ja viimane küsimuste ring oli suunatud sellele, et kuidas oleks võimalik meil teile aru anda selle kohta, selle töö kohta, mis on ära tehtud Donau strateegia raames. nagu ma ütlesin, hetkel käib esimese aasta tegevuse hindamine, kuidas toimus strateegia ellurakendamine viimase aasta jooksul ja võin teile kinnitada, et see raport saab valmis enne järgmise aasta juunikuud. ja kindlasti äh, tuleb ära kasutada kogutud kogemused ja, ja tagantjärele vaadates mõelda ka, mida oleks saanud paremini teha. et äh, leida inspiratsiooni uutele projektidele, tegevustele, uuendatud toona strateegia raames, aitäh, president! aitäh! ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Ombudsmani kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tegevuse aruanne